So welcome everyone. tere tulemast kõigile. kuna tegemist on majandus- ja rahanduskomisjoni koosolekuga, mis on ka avatud, liikmed sealhulgas Gunnar Hokmart, Matt McCarthy, kuue asendusliige, härra Steven Wolf EFT-st on märku andnud, et nad ei saa osaleda panen kirja, et ALDE on nimetanud neli liiget vastavalt kodukorra reeglitele. Neil on neli häält äh, tänasel äh, ist istungil. meil on kuuskümmend liiget, kes on hääleõigusega sekretäriaadile on antud teada järgnevatest asendusliikmetest, kes hääletavad Rahvaparteist. ent Kadek, kes asendab härra Darius Russatit Rahvaparteist samuti. härra Stanislavski asendab härra Gunnar Okmaki Aldest, Nils Torvans asendab Michael Teuderit Rohelistest, Michael Raymond asendab härra Katot sotsiaaldemokraatidest. härra Sanji asendab Alfred Sani. samuti samast fraktsioonist Isabella de Monte äh, asendab härra Sotot. ja härra Danukladian Tšenuika asendab äh, Anneliis Tootsi ja nüüd lähme edasi äh, esimehe valimisega. kontrollin, et äh, hääletuskvoorum on meil olemas. see tähendab, et viisteist, viiskümmend liiget ja nüüd äh, loen ette, kes on kandidaadid. härra Ferreira, proua Ferreira, palun. aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin äh, ette panna äh, kolleeg Roberto Gualtieri esimehe kohale Majandus- ja Rahanduskomisjonis. kas kandidaat on nimetamisega nõus, jah? aitäh, härra Gualtieri niisiis, mõistan, et härra Galtieri saab esimeheks. I invite him to come here too. You, suur tänu, kolleegid, mul on suur au äh, saada esimeheks ja nüüd saame edasi minna aseesimeeste valimisega ja nüüd äh, äh, kuulutan välja esimese kandidaadi. kõigepealt palju õnne teile uue koha eest, Rahvapartei tahab nimetada esimeseks aseesimeheks kolleeg Markus Ferberi suur tänu, ma näen, et teisi kandidaate ei ole nimetatud. kas kandidaat on nimetamisega nõus, jah? Now we can proceed, you can join the chair. nüüd võite tulla siia laua äärde minu kõrvale. Do you need to say that? No. The... ja nüüd saame edasi minna, valida teise aseesimehe. kas on kandidaate? suur tänu, esimees, sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin teha ettepaneku Peter Simoni kandidatuuri osas sellele kohale. kas on teisi ettepanekuid? ma näen, et teisi ettepanekuid ei ole. kas kandidaat võtab vastu I think you have to say. I know that, uh, that all, can... all the candidates as you kõik kandidaadid on täitnud majandushuvide deklaratsiooni, sealhulgas ka esimees ja nüüd saame edasi minna ja valida kolmanda aseesimehe, kas selleks on kandidaate. ja ECR eh, e fraktsiooni nimel härra Bent Luka, palun. kas on teisi kandidaate? küsib esimees vabandust, soovite sõna? vastavalt äh, kodukorra reeglitele tahaksin äh, salajast hääletust selle nimetamise puhul paluda. vastavalt reeglile peab seda ettepanekut toetama kümme liiget. kas meil on äh, vähemalt kümme liiget, kes toetavad seda palvet? jah, tundub küll. seega nüüd jätkame salajase hääletusega see, seda peame me tegema siis elektrooniliselt, kõikidel liikmetel peavad olema elektroonilised äh, hääletuskaardid valmis ja palun sisestage kaardid. ja te saate äh, siis, kui vaja, vajutate rohelise nupule, siis jah, punane nupp tähendab ei. annan kõikidele aega valmis sättida ennast. jah, palun Ja äh, tehniline tõrge tõlkega. Äh, arutelu ette nähtud ei ole vastavalt kodukorra reeglitele see puudutab hetkel praegu ainult äh, esimehe ja aseesimeeste äh, valimist, äh, kodukorrareeglite küsimuse ja salajase, selle küsimuse võite esitada mulle. proua Pereira. jah, kuna meil on väga palju uusi saadikuid ja tegemist on salajase hääletusega, siis teeksin ettepaneku, et me kontrolliksime hääletussüsteemi ja et kõik saaksid järele proovida, et nad teaksid, mida nad täpselt hääletamise ajal teevad esimees, kui lubate, siis kodukorra vastav küsimus, härra Luga on nimetatud kandidaadiks. sotsiaaldemokraadid soovivad hääletada seda, kas seal on sobiv kandidaat või mitte, vastavalt reeglitele on äh, tal kindlasti õigus kahe minuti jooksul selgitada, selgitada, miks ta soovib kandideerida ja seega ei ole õige, et kohe ilma kandidaati kuulamata minna hääletuse juurde minu arvates äh, peaksite lubama kolleegile kaks minutit selgitada, miks ta peaks äh, selle ametikohale saama. härra Lukal on kaks minutit aega iseennast tutvustada. suur tänu, härra esimees. Bernd Luke on minu nimi olen makromajanduse professor, rahvamajanduse professor, see tähendab, keskendun konjunktuuri ja majanduskasvu küsimustele oma töös Hamburgi ülikoolis töötan. poliitikasse tulin suhteliselt hiljuti, Saksamaal asutasime uue partei Alternatiiv Saksamaa eest, sest me hindame eurokriisi kriitilisemalt kui teised Saksa poliitilised parteid ja erakonnad. kuulsin, et mõne fraktsiooni eesmärke siin esindatud on, on minu valimist takistada ning tahaksin seetõttu, palusingi seetõttu sõna, et esitleda ennast ja et liikmed saaksid vabalt teha oma salajase hääletamise otsuse. usun, et võimaliku negatiivse hääletuse tulemuse põhjus minu suhtes ei pruugiks olla minu käitumine ega kindlasti ka mitte minu pädevuse puudus majandusküsimustes, vaid eh, pigem hoopis selles, et ma hindan eurokriisi teistmoodi kui enamus, kes siin saalis esindatud on. seetõttu võtan oma seisukohad lühidalt kokku. usun, et euro on vääring, mis on toonud Euroopa Liidu tema kõige sügavamasse kriisi tema asutamisest saadik, sest nii riigivõlg kui ka konkurentsivõime langus liikmesriikides on asjad, mille tõttu on tekkinud suured pinged euromajanduses. ning olukorra lahendamine läbi kärpemeetmete ühelt poolt ning teiselt poolt täiendava nii-öelda krediidivõimekuse tagamise läbi mitmesuguste päästeskeemide ei ole veenev. minu hinnangul ei saa kärpemeetmetega, esimees katkestab, härra Luke, palun lõpetage, teil oli kaks minutit. usun, et kõrge noorte tööpuudus ning kärbete väga negatiivsed tagajärjed on piisavad põhjused selleks, et kriitiliselt hinnata eurokriisi ning äh, lõpetuseks kinnitan teile, et et kui see liikmetele muret valmistab, siis mina igatahes Euroopa Keskpanga ja teiste institutsioonide informatsiooni konfidentsiaalsust kavatsen järgida. nii nagu presi-, teised teistseisuse liikmed seda teevad, aitäh! suur tänu, härra Luka ja nüüd saame minna hääletuse juurde. kõigepealt siis äh, testime hääletuskaarte. proua Kular, palun. tahtsin öelda, et ähm, meil on õigus oma tõlgendusele märgin, et parlamendis on ja ka meie komisjonis on toimunud äh, debatt eesmärgiga tagada sooline sugude tasakaal meie organites ning ka geograafiliste piirkondade tasakaal, mida peaksime arvestama. aruteluks meil aega ei ole, vastavalt kodukorra reeglitele selleks äh, võimalust ei ole, lähme nüüd hääletuse juurde. kõigepealt siis testime äh, hääletuskaarte, palun hääletage. Not working? Is not working? see on praegu ainult äh, testimine, te lihtsalt äh, hääletate ühte või teistpidi. Okay, so ask the secretariat to provide a secret test okay.. salajane hääletus on selle pealekauba okay.. Okay, now you can vote nüüd saate salajaselt hääletada, see on äh, testihääletus, mitte siis päris hääletamine veel. kas arvud klapivad? üks rahvapartei hääl on äh, liiga palju, nüüd on asi korras üks sotsiaaldemokraatide hääl on liiga palju. palun võtke üks kaart välja. üks sotsiaaldemokraatide hääl on liiga palju hetkel. palun teie fraktsioonil võtta üks hääl vähemaks seitseteist sotsiaaldemokraatiaga, teid peaks olema kuusteist. Te ilmselt ei ole lugenud häälte hulka oma aseesimeest. esimees, palun üks asendusliikmetest, võtke oma kaart välja palun sotsiaaldemokraatidel üks hääl vähemaks võtta. okei, okei, now, okei okay,, now we nüüd saame minna päris hääletuse juurde. Need, kes äh, palun laske mul lõpetada, need, kes toetavad Äh, kandidaati, vajutavad rohelist, kes on vastu, vajutavad punast nuppu. vasakule või paremale? vasak on jah, parem ei. hääletamine on alanud Okay. We close the vote. hääletamine on lõppenud kakskümmend üks poolt, kolmkümmend vastu, kuus erapooletut. kandidaati ei ole valitud seega aseesimeheks. teen ettepaneku ase, kolmanda aseesimehe valimine edasi lükata, selleks et fraktsioonid saaksid järele mõelda. kolmanda aseesimehe valimine on peatatud ja jätkame hääletamisega järgmise koosoleku alguses äh, Strasbourgis järgmisel nädalal. nüüd äh, veel mõned teadaanded. juba hiljem. Monday.